Employment Committee. nüüd jätkab tööhõivekomisjon oma äh, tööd. The amendment. selleks on kuues päevakorrapunkt, mis on seotud siis delegeeritud määrusega Euroopa Sotsiaalfondi küsimuses ning täpsemalt on tegevust siis meie komisjoni jaoks väga olulise küsimusega ja ma loodan, et mõni komisjoni esindaja on veel alles. proua Zukova tööhõive peadirektoraadist, aitäh, et te ootasite võimalust, et meid teavitada. kas te olete valmis sõna võtma, palun, proua Zukova? aitäh ma olen siin selleks, et äh, tutvustada äh, muudatusettepanekut äh, delegeeritud määrusele, mis volinike kolleegiumi poolt möödunud aastal vastu võeti ning vastavalt Sotsiaalfondi määrusele võimaldab see komisjonil delegeeritud aktide läbi paika panna ühikuhindade äh, standardiseeritud astmed ja ühekordsete maksete määrad, mida liikmesriikidele teatud kulude hüvitamiseks makstakse ja äh, võimaldab neid summasid siis ka vas-, korrigeerida, nagu möödunud aasta juulis vastu võetud määruses, äh, nagu ma ütlesin, määrus võeti vastu juulis ja see jõustus detsembrikuus kaks tuhat viisteist, sest parlament ja nõukogu ei esitanud mingeid vastuväiteid Äh, selle määruse artikli nelikümmend üks äh, äh, hüved lähevad siis tavalisest kaugemale, sellepärast ja see delegeeritud akt tagab siis õiguskindluse, aga vähendab ka auditeerimise võimalust, sest audit piirdub nüüd üksnes tulemuste kontrollimisega ja seega saame rohkem keskenduda tulemustele ja mitte niivõrd just nimelt raamatupidamise kontrollimisele ning äh, ühikuhinnad ja lihtsustatud äh, äh, kulud, mida on võimalik vastu võtta siis läbi delegeeritud aktide, sa, neid saab rakendada ka avaliku hanke korras korraldatud asjadele. ja see kõik on seotud siis nende maksetaotlustega, mida liikmesriigid saadavad komisjonile, aga tihtipeale ei ole need kooskõlas siis nende määradega, mida liikmesriikide maksuasutused kohaldavad. niisiis, liikmesriikidel on nüüd võimalus kasutada oma äh, raamatupidamistavasid ning äh, see delegeeritud määrus äh, võimaldab siis ka eelnevaid kokkuleppeid liikmesriikidega selleks, et automaatselt siis aasta jooksul läbi teha korrika-, korrektsioone, ilma et toimuks siis mingi eelnev või järgnev kontroll. ja siiamaani siis võimaldab artikkel nelikümmend üks sellised delegeeritud äh, aktid vastu võtta Euroopa Sotsiaalfondi kohaldamise alas äh, see delegeeritud määrus, mis möödunud aastal vastu võeti, ei muuda määruse põhiosa, nende operatsioonide ulatus, lihtsustatud operatsioonide liigid on endiselt samad nagu määruse põhiosas, mis möödunud aastal vastu võeti, ainult selle delegeeritud määruse lisasid on korrigeeritud ja äh, komisjon teeb koostööd liikmesriikide maksuasutustega äh, selleks, et leida siis sellist lihtsustatud lähenemist ning äh, Äh, võimaldada ka korrektsioone hiljem. Äh, selleaastane delegeeritud aktid puudutavad Prantsusmaad ja Rootsit ning me pakume välja lisa, mis hõlmab ka Belgiat, ühte operatiivprogrammi Belgias ja samuti programmi Tšehhi Vabariigis. nagu ma ütlesin, selles selle delegeeritud äh, õigusakti põhiosas mitte mingeid suuri muut-, muutusi ei ole me oleme teinud Belgia ja Tšehhi Vabariigiga koostööd, et seda lisa korrigeerida ja praegu teeme väga eh, intensiivset koostööd ka Hollandi, Slovakkia, Itaalia ja Malta ja Saksamaaga, et tulevikus siis neid delegeeritud akte veelgi muuta ja võib juhtuda, et äh, sügisel siis äh, esitame jällegi muudatusettepaneku sellele äh, delegeeritud määrusele ja lisame siis veel teisi liikmesriike ja tahaksin nüüd rääkida ka selle lisa sisust. kõigepealt Tšehhi Vabariigi puhul meil on viis ühiku maksumus siin kindlaks tehtud, need puudutavad siis kõiki operatsioonide külgümnel, parandame siis lastehoiuasutusi, see on olnud üks meie prioriteete Eh, toetame tööhõivet ja inimeste konkurentsivõimet tööturul ning eh, eh, ja tahame siis selle kõige raames luua ka uusi hooldekodude kohti ning see summa, mis ette nähtud on, on sada kuusteist miljonit Tšehhi krooni, see on üsna suur summa ning läbirääkimised komisjoni ja Tšehhi Vabariigi vahel hõlmasid siis äh, olulisemaid teemasid ja need läbirääkimised äh, jätkuvad, et äh, paika panna siis need ühikuhinnad ja tugineme sealjuures siis turu-uuringutele ja muule ja sellepärast see asi ka nii kaua aega võtab. ma ei taha laskuda üksikasjadesse, te olete näinud neid viit erinevat ühikuhindade kalkulatsiooni me tahame äh, jällegi äh, lastehoiuasutusteks on äh, ette nähtud siis siin kolmekuune periood ja sada kuuskümmend kaks miljonit Tšehhi krooni, siis hooldajate kvalifikatsiooni parandamine, et nad tõesti suuda, suudaksid laste eest paremini hoolitseda, üks koma kaheksa miljonit ja hoonete rendiks siin ei ole äh, nähtud, et äh, siin on juttu mitte eurodest, vaid siis Tšehhi kroonidest, mis lapse kohta eraldatakse. Belgia puhul on nende operatsioonidega seotud vaid kaht liiki ühikuhinnad ning need ühikuhinnad äh, puudutavad siis äh, koolitustöö käigus, mis aitab inimestel siis tööd saada ja siis veel täiendav koolitus, mis aitab siis inimese töövõimet üldisemalt parandada Äh, need äh, kulud tuginevad äh, ajaloolistele tõenditele avalikus sektoris Fran-, Flandrias ja need ühiku hinnad puudutavad siis ainult Flami operatiivprogramme ja see summa makstakse välja ainult siis, kui tulemus on edukas, kui see inimene, keda koolitatakse, tõesti saab koolituse lõpus ka tööd ning eh, eh, Belgia puhul summasid ei korrigeerita. Eh, niisiis, ettevõttepoolne koolitus tähendab seda, et inimene leitakse siis läbi tööturutalituste, ta, teda koolitatakse siis töö kõrval ja selle koolituse lõpuks saab see inimene töölepingu selles konkreetses ettevõttes sada kolmkümmend üheksa tuhat eurot on siis eraldatud selleks. ja kui Riigi Tööturuamet äh, korraldab koolituse, siis on protsess pikem. Äh, kõigepealt need inimesed tuleb kindlaks teha, nende profiil tuleb koostada, tuleb välja selgitada, millised on nende vajadused, millised on oskused, mis neil on, millist koolitust nad vajavad, siis tuleb see koolitus anda ja niimoodi aidata neil töökohta leida, nii et ühe töökoha jaoks on kaheksasada nelikümmend kuus tuhat eurot see summa. Flaami äh, äh, programmi raames tahetakse siis ligemale miljon eurot kulutada just nimelt sellisteks asjadeks ja kui teil on küsimusi, siis olen valmis vastama. Thank you aitäh äh, selle info eest ja annan nüüd sõna proua Morin Chartier'le, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud esinaine ja aitäh ka komisjonile, et te tutvustasite äh, väga selgelt seda meie töö jaoks olulist punkti, nimelt Euroopa Sotsiaalfondi delegeeritud määruse muutust ja ma olen äh, täiesti nõus sellega, mida komisjon meile täna tutvustas, sest ühelt poolt see lihtsustab asju ja teiselt poolt äh, soodustab keskendumist tulemustele ja ma arvan, et, et teatud mõttes on isegi muudetud Euroopa Sotsiaalfondi märkust, määrust ja see äh, kõik on siis suunatud tõhususe tõstmisele ja loomulikult me täname teid eh, selliste muudatuste eest, mis toetavad meie soovi eh, toetada Euroopa Sotsiaalfondi, kaitsta seda fondi ja pikendada tema eluiga. ja eh, tahaksin öelda ühe asja, et asi oleks kõigile selge eh,. väga tore on eh, tutvustada Äh, neid äh, muudatusi äh, Tšehhi kroonides, kui tegu on Tšehhi Vabariigi puudutava programmiga, aga meie jaoks oleks hea, kui võrdluseks oleks kõrvale mainitud need summad ka eurodes, sellepärast et meie ei tea päris täpselt, kui suurtest summadest siin jutt on ja Äh, nende slaidide jälgimine oleks palju lihtsam, kui te neid summasid ka eurodes väljendaksite. suur aitäh teile, aitäh ka teile, proua esinaine. Thank you. aitäh. jah, palun, nüüd on teie kord. I'd like to, to äh, proua McIntyre, äh, ma tahaks, ma olen nõus proua Morel Chatiega, jah Eh, oleks väga hea, kui need summad oleks ka eurodes. ma vaatasin seda viiskümmend kuus Tšehhi krooni lapse kohta, see on kaks eurot eh, kui meil oleksid need summad ka eh, eurodes, siis meil oleks vähemalt mingid võrdlusalad, kas see oleks võimalik saada, et me saaksime seda asja täpsemalt uurida, sest siin oli tõesti väga palju infot ja ma tahaksin seda veel kord täpsemalt üle vaadata. The... aitäh, kas komisjon saab meile sellise info edastada ka eurodes? ja võib-olla vajab veel mingi muu osa teie esitatud infost ka korrigeerimist ähm ma tean, et viiskümmend seitse Tšehhi krooni on jah umbes kaks eurot, aga Äh, see dokument äh, praegu valmis arutelude tulemusena, kokkulepped on sõlmitud liikmesriikidega ja mis puudutab delegeeritud akte, siis me loomulikult saame alati anda kõigi ühikuhindade kohta ka infot selle kohta, palju see eh, eurodes on, aga delegeeritud akt peab olema selle liikmesriigi valuutas, sellepärast et liikmesriik esitab meile maksetaotlused selles valuutas. aga ma võtan teadmiseks, mis te ütleme ja saadame teile siis uue info ühikuhindadega ja paneme sinna juurde ka siis äh, Äh, palju see eurodes on ja kui me järgmine kord jällegi tutvustame seda, äh, oma tööd siia, äh, mainime liikmesriike, kus eurosid ei kasutata, siis paneme ka eurod lihtne ja tõepo-, siis ja tõepoolest asi puudutab lihtsustamist, seda, et vähem aega kuluks kontrollile ja vigade leidmisele ja e- eeskirjade eiramisele, nii-öelda raamatupidamise vigade leidmisele ja äh, üritame rohkem keskenduda tulemik, tulemustele ja maksame raha siis, kui tulemused on saavutatud. nii et, et see on osa sellest äh, lihtsustamisest, millega me praegu tegeleme ja seetõttu on meil praegu ka aktiivselt käimas arutelud viie liikmesriigiga ja loodame, et nende liikmesriikide hulk suureneb jah, aitäh, ütleb proua Uskok, meile meeldib lihtsustamas äh, aga meile tõesti meeldis, kui me saaksime need summad eurodes, et me lihtsalt äh, suudaksime asju natukene paremini ette kujutada. aitäh selle info eest, sellest oli kasu ja nüüd äh, jah, meid tõesti väga huvitab see, mis Sotsiaalfondiga toimub ja see, selle vahendeid mõistlikult kasutatakse ja vastuväidete esitamise tähtaeg on kahekümne teine aprill ja nõukogu ja parlament peavad siis vastuväiteid esitama kaheksateistkümnenda maini, kui nad seda soovivad teha loomulikult. ning läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde ja selleks on eh, globaliseerumisega kohanemise fond ja annan sõna proua Haakinile. palun. Äh, aitäh. see raport äh, mis äh, käsitleb äh, globaliseerumisega kohanemise fondi lisandväärtust, arvestab siis esialgse fondi määrusega ja ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta määrusega. selleks, et seda raportit koostada, vaatasin läbi terve rea dokumente, vaatasin Kontrollikoja raportit, äh, erinevaid komisjoni raporteid ka EGF-i järelhindamise teemalist raportit, siis parlamendi resolutsioone, EGF-i töörühma arutelusid ja te võib-olla teate, et Euroopa Parlamendi uurimistalitus on koostanud meie jaoks samuti raporti. mina kasutasin tegelikult selle raporti eelnõu ja tegemist on tõesti suurepärase dokumendiga ja neid, kes üksikasjad huvitavad ja ma tean, et neid ei ole just palju, aga kes on huvitatud, siis tahan öelda, et see eh, meie majas koostatud raport täiendab komisjoni hinda, hindamisraportit mida ma siis üritasin siin raporti eelnõus teha? ma üritasin visandada neid suuremaid muutusi, mis on aset leidnud, äh, kriteeriumid on muutunud äh, tuhandest viiesajale, ajakavad on muutunud äh, kahekümne neljalt kuult kaheteistkümnele kuule, kaasrahastamisest määrad on viiekümnest kuuekümne viiele, siis jälle viiekümnele, nüüd jälle kuuekümnele muutunud viissada miljonit aastast äh, projektidele on samuti muutunud ning äh, nagu ma ütlesin, ajakavad on muutunud selles, äh, millal, sellest ajast, mil inimene koondatakse ja, ja mis ajal liikmesriik taotluse esitab ja kuna need koondatud inimesed raha saavad, siis vaatasin ka seda, kuidas erinevate määruse reformide käigus need tähtajad on muutunud ma ei hakka siin laskuma üksikasjadesse, mind rohkem huvitab see, mida kolleegidel on öelda. Äh, ma lihtsalt äh, keskenduksin mõnele asjale, millele tahaksin tähelepanu juhtida ja need äh, tingimata ei ole seotud kõigi nende üksikasjadega, mis siin raportis on. üks asi, millele ma juhtisin tähelepanu ja mis on uus, ma arvan, et praegusel kujul ei saa eh, eh, EGF-i pidada sekkumisvahendiks, mida kasutatakse siis, kui kaubanduslepingute tõttu on töökohad kadunud. ma tean, et mingil hetkel volinik Malmström, kui talle esitati küsimus kaubanduslepingute kohta, siis ta ütles, et siis ta jah, viitas Äh, globaliseerumisega kohanemise fondile, aga arvestades seda, et fondi eelarvet on kaks koma kolm, äh, kaks kolmand-, kahe kolmandiku peale kärbitud, siis ja, ja kuna fondi vahendeid on nüüd väga palju vaja kasutada, kas-, kasutada kõikjal, siis ei saa seda kaubanduslepingute puhul sekkumisvahendina kasutada. Äh, muidugi olukord võib muutuda, aga praegu on asi nii, nagu ta on. nüüd kogu see hüvitamise küsimus ja mm, minu tähelepanu Äh, just juhtis sellele kõigele tähelepanu parlamendi uurimistalituse koostatud dokumendid ja me näeme, kuidas komisjon mõningatel juhtudel on kasutanud suuremat protsendimäära kui sada, äh, äh, mõnikord sada kaheksa, sada kümme protsenti ja seetõttu on andmed pisut kaldu ja põhjusi, miks me ei saa siin saja protsendi määra juurde jääda, on meil ikkagi vaja täpseid arve nii et, et asi on selles, et äh, kui äh, liikmesriik taotleb EGF-ist äh, vahendeid näiteks aga võib-olla ka järgmise etapi tootjad on mõjutatud, siis nad võib-olla, see kõik puudutab suuremat inimeste hulka ja, ja komisjon võib tõesti öelda, et siis on protsendimäär kõrgem, aga tegelikult ei ole Äh, äh, jah, äh, EGF-il on palju positiivseid tulemeid, jah, ta aitab inimestel uut tööd leida, aga sellel on ka psühholoogilised hüved. inimeste enesest lugupidamine ja motivatsioon kasvab ja ma olen kõnelenud nende inimestega, kes EGF-ist kasu on saanud ja, ja nemad on just seda kõige rohkem maininud ja samuti tuleks mainida et, et ainult kuus protsenti sellest fondi kuludest läheb halduskuludeks Äh, rakendusmäärad on tõsine probleem ja seda tuleb arutada, need on kolmest protsendist kuni saja kümne protsendini, aga keskmine on siis viiskümmend viis protsenti ning äh, see oli üks äh, probleem, millele juhtis tähelepanu ka Kontrollikoda. ma arvan, et üks asi, mis on muutunud, Eh, sellest ajast, kui Kontrollikoda oma raporti koostas, eh, on see, et liikmesriigid nüüd alustavad EGF-i eh, e menetlust peaaegu kohe, kohe esitavad oma taotluse komisjonile, samas kui varasemal ajal nad seda nii kiiresti ei tee ja tihtipeale töötajad ootasid kolm kuud, kuus kuud ja mõnikord isegi kauem, enne kui EGF-i vahendid nendeni jõudsid. jah Äh, mõnikord olid töötajad selleks ajaks juba ise uue töökoha leidnud või ennast ise koolitama asunud. nii et, et äh, nendes esimeste aastate arvudes äh, see rakendamismäär on seetõttu ka suhteliselt väike kontrollikoda suhtub üsna kriitiliselt sellele, et liikmesriigid ei sea kvantitatiivseid tööturule taasintegreerimise eesmärke. aga Äh, lugedes neid raporteid üksikasjalikult, äh, jääb mulle meelde, et äh, need andmed, mis meil on, tegelikult ei võimalda hinnata meetmete tõhusust. ma arvan, et me peame natukene tegelema nende andmetega, mis me liikmesriikidest saame, kuigi me ei tohiks liikmesriike ka nõudmistega üle koormata, aga meil on vaja selliseid andmeid, mis võimaldaksid meil natukene selgemalt näha, milline on tööturule taasintegreerimise määr ja Kontrollikoda võiks liikmesriikidel paluda ka neid andmeid eraldada, et äh, vaadata eri, erinevaid meetmeid, mis on näiteks äh, koolitus, töökoha ostmine et,, ettevõtluse edendamine mentorluse vastu ja nõnda, erinevate toetuste liigid ja millise on nende positiivsed tagajärjed. ma tean, et me palume niimoodi liikmesriikidelt üsna palju andmeid ja me peame väga tähelepanelikult vaatama, kuidas eh, me võiksime saavutada häid tulemusi ilma inimeste nõudmistega üle ujutamata. ja liikmesriigid peaksid EGF-i eh, e ja ESF-i vahel selgemat vahet tegema ja Äh, juhiti tähelepanu ka sellele, et meil on vaja regulaarsemat vastastikust hindamist ja riikidevahelisi arvamuste vahetusi ja väga hea on äh, need EGF-i varasemad hilisemate juhtumitega omavahel siduda, sest see on tõesti suurepärane äh, viis, kuidas õppida siis vigadest ja, ja edulugudest. ja veel mõned märkused, mis on on tõstatunud äh, sellest ajast saadik, kui ma raporti koostasin, kõneldes sidusrühmadega missioonidel käies ja ma tean, et kolleegidel on siia üht-teist lisada, aga teen tõesti väga kiiresti ja mainin ainult mõnda asja. mulle anti väga selgelt mõista, et on oluline vahe EGF-i põhirolli vahel, mis puudutab koondatud töötajaid ja selle rolliga, mis on seotud siis nende inimestega, kes ei tööta, ei õpi Äh, ja nende inimeste taust on hoopis teistsugune ja seda tuleb äh, arvestada nii EGF-i äh, töös kui ka selle fondi tegevuse hindamises ja sellele juhiti väga jõuliselt tähelepanu ja ma olen nõus ja sain nendelt inimestelt, kellega kõnelesin, tagasisidet, et neid peab jääma EGF-i sisse. ja võib-olla me peaksime vaatama Äh, keda saaksin veel kaasata äh, selleks, et noored inimesed äh, tõesti EGF-i raames toetust saaks, kas me peaksime kaasama kohalikud kogukonnad või, või, või veel mõned tegijad, kes selles valdkonnas juba aktiivsed on. ma arvan, et me ei saa neile läheneda samamoodi kui koondatud töötajatele ja saada endiselt häid tulemusi ja üks äh, puna, üks kriitiline asi äh, oli parlamendi jaoks äh, kakskümmend viis protsenti piir abikõlbulikeks meetmeteks. ja oma raportis ma juhin tähelepanu sellele, et võib-olla võiks seda määra alandada, kõik sidusrühmad, kellega mina kõnelesin, konkreetselt palusid, aga et ma seda ei teeks aga mind huvitab jällegi, mida kolleegidel on öelda ja nüüd ma olen peaaegu lõpule jõudnud äh, artikkel neli lõige kaks on väga oluline, sest et see on erand, mis puudutab sekkumiskriteeriumeid. Äh, mul on üsna palju märkusi ja vaatasin ka teiste komisjonide arvamuse eelnõusid, inimesed räägivad, et arve tuleb vähendada, aga jah, me võime sellise ettepaneku esitada, aga minu arvates on äärmiselt oluline, et me vaatame, millised võimalused määruses juba olemas on. ja mina näiteks vaatasin kõiki EGF-i äh, kohaldamisjuhtumeid sellest ajast, kui uus äh, märkus jõustus ja peaaegu viisteist protsenti nendest äh, puudutasid arve, mis jäid allapoole viies, viiesajast, nii et, et kasutati artiklit neli B ja võtaksin näiteks Belgia. Belgias on viissada tuhat üks, viis tuhat üksteist inimest on esitanud ühe taotluse ja äh, aga äh, ka nelisada kakskümmend üks ja kakssada seitsekümmend viis töötajat on esitanud taotluse, nii et, et liikmesriigid äh, kasutavad ära seda paindlikkust, mis selles määruses on, selleks, et arvestada erinevate koondamisjuhtumitega ning üks äh, äh, äh, asi, millele parlamendi uurimisdokumendis tähelepanu juhitakse, on see, et VKE-d ja VKE-de töötajad tegelikult ei saa eriti EGF-ist e kasu ning seetõttu teen ettepaneku ja ma loodan, et seda toetatakse. nimelt, kui liikmesriigid esitavad taotluse Äh, mis puudutab äh, tervet rida ettevõtteid konkreetses sektoris, äh, siis võib-olla komisjon võiks vaadata mingit näidist või mingit täiendavat abi, sellepärast et tööd tuleb rohkem teha ja kui seda tööd ei tee, siis need, kes VKE-des töötavad, on kindlasti halvemas olukorras nii et, et peaks vaatama, kas vähendada siin neid sekkumiskriteeriumeid või võib-olla äh, suudame leida mingi hea ettepaneku, äh, kuidas artikleid neli B äh, muuta. ja lõpetuseks auditinõuded ma loodan, et kõik Euroopa Liidu õigusaktid, mis on seotud auditiga, Äh, räägivad ka bürokraatiast ja äh, kõigest sellega seonduvast, aga üks näide, sain äh, meili ettevõttelt, riigiettevõttelt, ühelt Iirimaa riigiettevõttelt, kes pakub koolitust ja nad ütlesid mulle, et Äh, tegelikult on neli äh, erinevat liiki audiitoreid, kes äh, uurivad täpselt samu tehinguid ja nad ütlevad, et nad sooviksid, et lähenemine oleks tõhusam, et need erinevad tasandid, kes audit, auditi ja kontrolli eest vastutavad, et neil, et nad kontrolliksid asju ainult teatud tasandil ja see peaks puudutama siis äh, Äh, kogu protsessi ja ei saa olla niimoodi, et, et äh, kõik erinevad audiitorid kontrollivad kogu seda ettevõtmist uuesti. ja ma olen kindel, et ka teised kolleegid on äh, kuulnud sellistest asjadest juhtuvat, et et seda sekkumist on väga palju, aga see oleks minu poolt praegu kõik ja tahaksin nüüd kuulda, mis kolleegidele öelda on. Thank you, I will give the floor to Mr aitäh, järgmisena Tšaba Sogor, Rahvapartei variraportöör. Thank you, chair, it will be not easy. aitäh, proua esimees, ei ole väga lihtne pärast Mariann Haakinit sõna võtta, aga annan endast parima. This, this new regulation addresses seda uut määrust on üritatud parandada võrreldes eelnevate probleemidega meil tuleb mõelda ka selle peale, kas liikmesriigid on võimelised õppima kogemustest, mis saadi eelmisest programmiperioodist selleks, et eelarve täitmist parandada ja samamoodi ka projektide läbiviimise määra suurendada. selles raporti eelnõus tuuakse ülevaade Äh, tugevuste kohta EGF fondi puhul täpselt samamoodi on arvestatud kriitikaga, mida on sellele fondile tehtud, peale selle on välja toodud ka võimalusi fondi tuleviku parandamise kohta, eriti oleme me nõus sellega, et kutsutakse üles kaubanduspoliitika otsuste mõju Euroopa Liidu tööturule rohkem hindama, täpselt samamoodi ka fondi ressursse kui vahendid sekkumaks äh, probleemidele tööturgudele ma teen muudatusettepanekuid, paludes äh, muud-, raportööri, et rohkem pöörataks tähelepanu VKE-de meetmete peale, nagu näiteks artikkel kaheksa punkt D, kus räägitakse seda, et tuleb äh, rohkem tähelepanu ettevõtetele pöörata, peale selle tuleb fondivahendeid rohkem kasutada kõikides majandussektorites. praegusel hetkel on väga palju just tootvale tööstussektorile keskendatud, eriti just lennundus- ja autotööstusele, ehk seega on toetatud pigem suuri ettevõtteid peale selle tuleks äh, ressursside äh, kasutamise positiivset mõju ettevõtluse toetamisele Äh, rohkem arvestada ja mõelda ka nende meetmete väljatöötamise peale tulevikuks. aitäh, mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör, seega ütlen ka paar sõna sekka. tegemist on tõesti täiesti uue olukorraga proua Haakini raport on väga hea, ja see on väga heaks aluseks tulevastele aruteludele. me pidasime neid arutelusid, kui äh, kohtusime EGF äh, töörühma kohtumistel ja need küsimused, mis on meie päevakorras, puudutavad tihti ka tõhusat kaubanduspoliitikat see on tõesti tähtis. ja me üritame leida lahendusi ja kokkuleppeid, mis ei tähendaks seda, et ühe käega võtame ja teise käega samal ajal anname, vaid meil tuleb mingi tasakaal saavutada. komisjonil on paremini vaja hinnata kaubanduslepingute mõju, selleks et me saaksime paremaid otsuseid vastu võtta. tegemist on väga tähtsa lähtekohaga. võib-olla oleks vaja mainida ka Euroopa Liidu muutuste ja restruktuseerimise raamistikku me arutame ka seda ja selle rakendamist. ja EGF-il on üha rohkem taotlusi esitatud, see tegelikult näitab, et raamistikust ainuüksi ei piisa selleks, et ümberstruktureerimise mõjusid leevendada. aga tegemist on tõesti küsimusega, mis võiks olla kasulik aga võib-olla raportöör äh, Haakin saab ka selle kohta paremaid ettepanekuid teha. muidugi arutada võib kõike. ja äkitselt peaks uuesti tegema üleskutse legaalse raamistiku väljatöötamiseks lisanduseks siis praegu olemasolevale EGF-i raamistikule. see on ka midagi, mida me võiksime hinnata või vähemalt äh, arutada. ja ka mina leian, et me peaksime ka täpsemalt vaatama, kuidas globaliseerumisega kohanemise fondi mõjusid hinnatakse ja tuleb hoolitseda selle eest, et seda mõjuhinnangut viidakse ka korralikult läbi. nüüd on tehtud üleskutse äh, EGF-i äh, kohaldusala suurendada. aga seejuures peame me olema tõesti kindlad, et me teame, millised on äh, fondi vahendite mõjud. ja me minevikus oleme juba ka öelnud, et äh, sisemisi hinnanguid tuleks läbi viia, neid on ikka veel vaja läbi viia ja nagu ma ütlesin, ühe käega võtame, teise käega anname ja meie töörühma kohtumisel oleme me ka seda arutanud ja me oleme tõstatanud küsimuse, et mis on vastutus näiteks ka meie süsteemi puhul, kui palju vastutavad kaubanduspoliitikaga tegelevad inimesed ja see võib äh, endaga kaasa tuua selle, mida meie oleme ka oma kohtumistel arutanud, et globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid tuleks äh, rohkem kasutada ka VKE-del ja et äh, hargmaised ettevõtted ei peaks vahendeid väärkasutama. see oleks tõesti väga kasulik ja samal ajal ka provotseeriv küsimus, mis tuleks võib-olla meie töö käigus uuesti tõstatada aitäh! järgmisena proua McIntyre, palun, teie olete ka variraportöör. Thank you, <clears throat> madam chair uh.... aitäh, proua esimees. mina võtan sõna ECR fraktsiooni variraportööri Aarne Keerike nimel, ta vabandab, tal ei ole võimalik täna siin olla, Mariann teab, miks kõigepealt mõlemad tahame Mariann Haagenit tänada tehtud töö eest. raport on meie arvates tasakaalus ja põhineb faktidel ECR fraktsioonil on väga hea meel, et tööhõivekomisjonis arutatakse seda raportit, sest meie usume, et on väga tähtis, et kõik Euroopa Liidu kulutused, kaasa arvatud kul-, EGF fondi kulutuste eh, puhul oleks tõesti ka kon-, järelevalve selle üle, kuidas neid vahendeid kasutatakse. nagu te võib-olla teate, siis ECR-il on praegu terve rida kõhklusi EGF-i tõhususe ja lisaväärtuse osas ja sellepärast ma teeksin mõned äh, lisamärkused, üldised märkused härra Keerike nimel. me ei taha, et EGF fondi vahendeid kasutataks kui meedet äh, siseriiklike lähenemiste subsideerimiseks. samamoodi me ei taha, et äh, seda kasutataks meetmena siis, kui liikmesriigid ei ole olnud võimelised reageerima või läbi kukkunud väga paljud EGF-il esitatud taotlused on on lihtsad ähm, ehtsad, aga sellegipoolest on olnud nendega väga palju probleeme, nagu näiteks Air France'i puhul, kus äh, taotlust võib vaadata kui turu moon-, turgu moonutavat ähm, hüv-, hüvitist, mis ei olnud alguses eesmärgiks. Äh, põhjenduspunktides C ja E tuleb see välja. mis puudutab kohaldusala laiendamist, siis meil on kõhklusi et kui kohaldusalat laiendatakse selleks, et kaasata äh, FIE-d ja äh, mitte õppivad, mitte töötavad noored äh,, siis me piiraks äh, väga palju ja me tegelikult fondi tõhusust vähendaks. aga sellega me ei taha öelda, et ECR toetaks äh, fondi eelarve suurendamist, aga meil oleks väga hea meel selle üle, kui me leiaks äh, võimalusi, kuidas fondi vahendeid sihipärasemalt ja keskendunumalt kasutada, selleks et me vähend-, vähem vahendeid tõhusamalt kasutaks. kohaldusala laiendamine võib ka Euroopa kaubanduskokkulepetele tuua kaasa tagajärgi ja minu fraktsiooni jaoks oleks see mureküsimuseks kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Kontrollikoda tegi terve rida, rea märkuseid. mõningates nendega tegeletakse uue määrusega, aga on veel teisi, mida ei ole puudutatud, nagu näiteks paljud EGF-i meetmed oleks olnud abikõlbulikud ka sotsiaalfondi puhul ja väga paljud liikmesriigid äh, eelistavad sotsiaalfondi. võib-olla me peaksime tegelikult äh, vaatame, kas me saaksime EGF-i kuidagi integreerida Euroopa Sotsiaalfondi või äh, regionaalse arengufondiga. kontrollikoda ütles, et praegu olemasolevad andmed ei võimalda ka meetmete tõhusust hinnata, eriti kui me räägime siin töötajate tööturule naasmisest see tõstatab ka küsimuse selle kohta, et me koostame poliitikat ilma, et meil oleks piisavalt fakte. paljud äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal avaldatud kui kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal avaldati kontrollikoja raport, siis peeti juba läbirääkimisi uue määruse üle aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, nii et me võib-olla peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas kaasotsustaja saaks kontrollikojaga tihedamalt koostööd teha selleks, et me saaksime ka oma poliitika kujundamises rohkem äh, fakte kasutada. lõpetuseks suur tänu Mariann Haakinile tehtud töö eest ja ootame konstruktiivset koostööd ka järgnevatel nädalatel Thank you, then I'll give the floor. nüüd ma annan sõna Lynn Boylanile. Yeah, okay, please, the floor is yours. Sorry, I don't have. mul ei ole nime silti, vabandust. jah, minagi tahan tänada raportööri tehtud töö eest ja olen nõus kolleegidega, tervitame seda, et kutsutakse üles komisjoni kaubanduspoliitika mõjusid ette nägema, kuidas see eh, mõjutab meie tööturgu. jah, see on EGF-i eh, tuumaks ju ja et komisjon mitte ainult ei pea ette nägema eh, kaubanduspoliitika mõjusid, vaid ka kaitsma töökohti Euroopas, see peaks olema tema kaubandusstrateegia keskmes ja seda silmas pidama ka TTIP läbirääkimistel, mis praegu käivad tahaksin rääkida konkreetsetest õppetundidest EGF-i realiseerimisel minu koduriigis Iirimaal. töötajad, kes on koondatud, ei saa toetust, mida EGF võiks neile küll anda ja põhjuseid on mitmeid ja kõige suurem mure on selles, et eh, miljonid eurot lähevad lihtsalt komisjonile tagasi. Eh, nimelt probleeme on rakendamisega. Dublinis neli miljonit EGF-i fondist Lufthansa eh, kui raha ära ei kasutata, mis on eraldatud, läheb see tagasi. ja eh, infovabaduse nõue ja muud eh, probleemid on olnud. tähtis on, et läbipaistvus suureneks kogu protsessi kestel ja on vaja eriti noori toetada, neid, kes ei õpi ega käi tööl ja tervitan seda, et kogemusi on vaja liikmesriikidel omavahel vahetada. ja et tõesti raha ei jääks kasutamata. siin on Iirimaal kogemusi ja nüüd aruandlus eh, Euroopa Komisjonile ja vastavatele asutustele peab olema kohustuslik ja kindlasti ka hinnangulised eh, kulutused ja täiendavad meetmed eh, selle kohta, kuidas raha kasutamata jätmist vähendada. see teema peaks ka olema aruandluses kirjas. ja väga tähtis on, et alles jääks need meetmed, mis meil on noortele, kes ei käi tööl ega õpi ja on vaja vaadata, kuidas selles vallas on EGF-i rahasid kasutatud ja siingi on vaja prognoose teha ning olen nõus raportööriga selles, et on vaja kaasata vabatahtlikud kogukonnast eh, ka, et aidata tuvastada vajadusi, sest eh, riigiasutused on üks tasand, aga väga palju informatsiooni on kohapeal ja väga palju on vabatahtlikke, kes oleksid nõus osalema, kui nad kutsutaks läbirääkimiste laua taha ja e, Iirimaa, jah, e, on probleemiks olnud, raportöör ütles, et terve rida riike on käivitanud protsessi e, sel hetkel, kui taotlus laekub. aga meil Iirimaa see päris nii ei ole ja veel teine mitmeaastased koolituskursused, et kui programm on läbi, peaksid need saama jätkuda ja taotluse kuupäevast äh, arvata programmi kestust. ma olen inimestega rääkinud, et kui tegemist on juba äh, kolmanda tasandi haridusega, siis tegemist on mitmeaastaste äh, kursustega ja mitte kaheaastastega. ja igatahes olen valmis omalt poolt koostööd tegema raportööriga ja kõigi fraktsioonidega, et EGF-i kasutamine muuta võimalikuks tõhusaks nendele, kes on koondatud. Monika Vana ei ole siin, aga Jean Lambert küll. jah, ma tänan. mina olen ka siin asenduseks. Monika Vana paraku ei saanud täna tulla, aga ta on mulle oma märkused andnud ja minagi tahan tänada Mariann Harkinit väga ulatusliku sissejuhatuse eest, mis ta tegi isegi minul on nüüd ettekujutus sellest, mida ma teile nüüd ette kohe loen. üldjoontes tahame tänada Mariani raporti eest ja Monika ütleb, et üldjoontes me saame toetada paljusid ideid, mis seal on. aga üks probleem meie jaoks on see eh, toetuste teema ja see tõusetus ka siin juba. ja see on üks valdkond, mida tuleb arutada. meie kaalume, et äkki peaks alandama äh, seda ülemmäära kolm kuni viis protsenti. Äh, aga see on raportööriga veel arutelu objektiks meil ja oleme nõus nendega, kes ütlesid, et meil on vaja ikkagi veenduda, et meetmed mida EGF-ist eh, finantseeritakse, ei hakka asendama liikmesriikide poolseid kohustusi, mis neil on aktiivsel, äh, aktiivseteks meetmeteks tööturul või sotsiaalmeetmeid ei hakkaks asendama, need, mis tuleb EGF-is, peab olema ikkagi täiendav ja võib-olla tulevikus täpsustada seda põhimõtet artikkel seitse kaks B-s, et need meetmed, mis kuuluvad ettevõtete ja liikmesriikide vastutusalasse, Eh, ei saa EGF-ist toetust. ja tahan omalt poolt lisada, et meie variraportöör kindlasti eh, räägib ka VKE-dest veel juurde arvestades seda, et me oleme väga huvitatud eh, tarneahela tingimuste kinnipidamisest see tarneahela mõõde on midagi, mida me tahame ka siin tekstis näha. ja see, mida öeldi auditi kohta, ma usun, me kõik oleme huvitatud sellest, et auditid oleksid tõhusad, annaksid meile informatsiooni, mida me tahame ja et ei, kui neid auditeid väga palju on, siis me ei tarvitse seda informatsiooni korralikult saada. ja on teisigi teemasid, mida me oleme kindlasti valmis juba põhjalikumalt arutama hiljem. aga Monika teeb hea meelega koostööd raportööriga ja variraportööridega selle raporti puhul. Laura Agea. Grazie presidente e soprattutto grazie alla colle-. suur tänu. ma tahan tänada proua Harkinit ennekõike selle esialgse dokumendi eest meilgi on mõned kommentaarid selle kohta ja ma jaotaks nad kahte gruppi, kõigepealt tehniline hinnang ja siis poliitiline. kõigepealt on selge, et komisjon ja liikmesriigid, kui nad ei anna arvulist informatsiooni ja ei sea arvulisi eesmärke töötajate tööle tagasi suunamisel, siis see tekitab segadust ja eh, on olnud segadust ESF-i rahaliste vahendite kasutamisega ja EGF-i rahaliste vahendite kasutamisega. Eh, kui ei ole selgeid objektiivseid eesmärke, siis see tekitabki probleeme. ma arvan, et see aspekt vajab ka põhjalikumat analüüsi ja komisjonil on hea meel selle üle, et vähemasti viiskümmend protsenti eh, on hõlmatud ja on rahul selle protsendimääraga, aga need töötajad, kes tegelikult on jälle tööd saanud ja kes on saanud kasu EGF-ist, pakuvad meile huvi. Need, kes on EGF-ist saanud toetust ja teised, kes on ESF-ist saanud toetust, kuidas see jagunemine on, on see, mis meid huvitab. ja kui palju taotlusi ka tõesti saavad rahuldatud EGF-ist, tahaks teada. ja e, kui palju väikeseid ettevõtteid jäävad välja, sest nad lihtsalt ei lähe reeglite alla. mina elan riigis, kus töötajad jah, saavad taotluse EGF-i rahaliste vahendite saamiseks esitada, aga väga keeruline on neil seda teha, sest miinimumnõuded jäävad kasutamata jäävad äh, rahuldamata. Äh, jah, ja sellisel juhul nad pöörduvad tihtipeale ESF-i rahalise toetuse saamiseks. aga kui me need asjad kokku paneme, siis öö, äh, väga palju on neid, kes üldse mingit toetust ei saa ja kui me vaatame kaks tuhat kolmteist kontrollikoja raportit, siis taotluse esitamisest kuni rahaliste vahendite mobiliseerimisena nii EGF-ist on kolm nädalat ja mõni ime e siis, et ESF-i poolde pöördutakse pigem, sest see eh, reageerib kiiremini, kuna tegutseb piirkonnas lähemal. ja tõesti, otsigem lahendusi. Eh, kujutage ette, viiekümne aastane töötaja kaotab oma töökoha, ei saa Äh, pakkuda talle sellist instrumenti nagu noorte garantii puhul, et saata ta kuhugi äh, koolitusele õppima, mida? inimestel on ju perekond olemas juba ja kvalifikatsioon ja neil on olnud töökoht ettevõttes, mis nüüd suleti. meil on vaja ikkagi sellist, sellisele isikule kohandatud koolitust pakkuda, ad hoc koolitust Äh, andmaks neile teisi oskusi, kui vaja, see töötaja peab saama jätkata. Äh, me oleme kuulnud, et neli eurot tunnis äh, saab töötaja koolitusel ja sellise väikese rahaga siis elatab oma perekonda. ma võin lausa tõendeid selliste asjade kohta tuua mis puudutab globaliseerumist, siis need eh, Euroopa ettevõtted, kes konkurentsi tõttu väljastpoolt Euroopa Liitu sulgevad ennast, on üks aspekt, aga on ka teine aspekt. mina olen üha enam mures selle pärast, et paljud kriisiolukorras ettevõtted on äh, hakanud teenuseid sisse ostma ja ümber äh, paigutuma ja TTIP-i puhul me näeme äh, seda ja ka turumajanduse äh, staatus tahab omistada komisjon Hiinale. Äh, kas me tõesti kõike EGF-iga suudame lahendada, sest need probleemid on niivõrd suured ja õige pea tabavad meid väga valusasti. EGF eh, võib-olla ei mõtle niivõrd noorte vajadustele, neil ei ole suuri oskusi võib-olla ja nad ei ole tööturul. aga ma näen, et tohutult on kasvanud taotluste vool EGF-is toetuse saamiseks. ja samas me näeme ka tihtipeale seda, et need, kes on uued oskused omandanud ja uuesti töökoha leidnud, neid ei ole üldse sugugi palju. miks nii? ja viimaseks, väikesed ettevõtjad on selle alt välja jäänud, mida me ette võtame siin? ma arvan, et me peaksime olema auahned ja tahaks teha selle kohta ettepanekuid, aga eh, enne eh, kui me pöördume EGF-i poole, inimesed pöörduvad, võib-olla peame järele mõtlema, kas kõik ikka tehti, mis vaja, et ettevõtted kaitsta. kas äh, kaitseme me ikka oma Euroopa firmasid piisavalt ja need, kes äh, jah, äh, lähevad kuhugi mujale, aga on raha saanud Euroopa fondidest, peaks selle raha siis tagastama anname raha ettevõtjale ja aasta pärast ta lahkub Euroopa Liidust. ja palju inimesi koondatakse. peaks olema selge, et meie tööhõivekomisjonis sellise tegevuspraktikaga küll leppida ei saa. jah me saadame proua Harkinile kõik oma ettepanekud ja ideed, et siis temaga juba koostööd teha variraportööride kohtumisel. suur tänu, Mara Piosotto ei ole kohal. aga härra Marten. aitäh, aitäh me teame eh, kõik, et globaliseerumisega kohanemise fond on loodud selleks, et kompenseerida neid tagajärgi, mis on eh, seotud üleilmastumisega eh, töökohad, mis kaovad, äh, ilmselt äh, enamasti uutega ei asendunud ja äh, kõik piirkonnad kannatavad ja ole, eriti need piirkonnad, kus olukord töökohtadega on niikuinii kehv ja niisiis töötaja, nooremad töötajad on sunnitud lahkuma, vanemad jäävad tihtipeale töötuks, niisiis eh Eh, tihtipeale need inimesed, kes tööta jäävad, on kaubanduspoliitika ohvrid ja seda kaubanduspoliitikat pannakse paika Euroopa tasandil. ma räägin siin eh, vabakaubanduslepingust, eh, mille üle praegu peetakse läbirääkimisi, terve rida selliseid vabakaubanduslepinguid on juba ka alla kirjutatud. paljud läbirääkimised nagu TTIP on väga salajased ja nagu proua Ažea ütles, Hiina ja mitmed teised on need riigid, kelle tõttu Euroopas paljud töökohad kaovad. teisisõnu, ma arvan, et ähm, jah äh,, oluline on, et me üritame üleilmastumise tagajärgedega toime tulla äh,, aga me peaksime tegelema siiski ka selle probleemi põhjustega. ja äh, väga tihti me näeme Brüsselist, kuidas raha läheb välja selle globaliseerumisega kohanemise fondi kaudu, aga nagu näiteks Kreekaski töötajad ei näe kunagi, kuidas see raha kohale jõuab. see raha lihtsalt aurustub kuhugi ning äh, see aurustumise määr on muljetavaldav ja äh, ma pean, pean ütlema, et me süstemaatiliselt toetame äh, Eh, te, ma olen seda siin tõdenud, eh, te teate, et eh, Prantsusmaa on peaaegu kaheksa miljardit eurot sellesse Äh, sellesse fondi äh, eraldanud ja meie jaoks on selle fondi toetamine äh, võimalus vähemalt natukene oma maksumaksjate raha tagasi saada. me saame tagasi palju vähem, kui me sinna eraldame, aga sellele vaatamata tahaksin tänada proua Harkinit tehtud töö eest, mis on olnud tõesti väga objektiivne ja ta tõesti ütleb välja, mida ta mõtleb ning Eh, ütleb välja ka siis, kui, kui asjad ei toimi selle. ning eh, ta ütleb, et eh, need mõjuhinnangud on tõesti väga hägused. ta ütleb, et liiga palju on isegi auditeid, ta tõi näite sellest, kuidas neli audiitorifirmat ühte ja sama äh, Äh, ettevõtted kontrollivad äh, äh, ja me teame, kes sellises olukorras asjast kasu saavad, kasu saavad suured hargmaised ettevõtted, kes viivad oma tootmise kuhugi mujale ära ja ma tahaksin öelda, et jah, selle asemel võiks anda selle raha VKE-dele, kes tegelikult tõesti töökohti loovad ja ka proua Haakin ütles seda aitäh ja veel kolm saadikut on sõna soovinud ja siis võib-olla ka komisjoni esindaja soovib veel midagi öelda ja siis saab sõna proua Haakin. niisiis, äh, kui te tahate äh, lahkuda, siis ja kui tõlgid lahkuvad, siis äh, peate lühidalt tegema. Maria Arena, aitäh, lugupeetud esinaine. jah, ähm, tõde ei peitu tegelikult radikaalsete vaadetega saadikute maalitud piltides Äh, ma tahaksin kõigepealt tänada proua Harkinit tehtud töö eest, kahjuks ei ole mul samasuguseid kogemusi Euroopa asjades, nagu on proua Harkinin, ta on selle teemaga tõesti väga pikka aega tegelenud, aga ma olen äh, tegelenud selle probleemiga teisest aspektist, olen neid üle, ülempiire paika pannud liikmesriikide tasandil ja ma tahan öelda, et Belgia on lõpuks äh, hästi aru saanud, kuidas see globaliseerumisega kohanemise fond äh, toimib äh, ja selle fondi toimimine või, või Belgia süsteemi toimimine on tõesti toimunud kooskõlas sotsiaalpartneritega, me oleme teinud koostööd avalike eh, teenistustega, erasektori partneritega, ametiühingutega, eh, tööandjatega ja niimoodi oleme välja töötanud sellise strukturaalse eh, lähenemise. aga vastupidiselt äh, me oleme ka institutsionaliseerinud teatud hulga ülesandeid ning eh, kui eh, seadusega mõned asjad on reguleeritud, siis asjad on eh, muutunud üsna uduseks, me peame säilitama täiendatavuse põhimõtte ja seega me lisaks sellele, mida liikmesriigid teemad, teeme veel ka muud ja me peame suhtuma tõesti väga suure tähelepanuga töötajate tulevikku, sellepärast et Eh, Belgia on küll riik, kes esitab kõige rohkem taotlusi, aga me saame kõige vähem eh, toetust. Eh, nii, ja seega ma tahaksin öelda, et seda on oluline siin mainida aga kui kõikjal toimuksid asjad samamoodi, siis äh, võib-olla saaksime paremini äh, katta just nimelt äh, töötajate vajadusi kohalikul tasandil. tahaksin meenutada veel ühte asja, mis võib-olla rahustaks komisjoni selle määruse osas. meil oli globaliseerumisega kohanemise fondi töörühmas arutelu nende hindamiste üle, mida, mida läbi viiakse auditite üle ja Äh, ma tahaksin, et komisjon tunneks ennast natuke paremini, et ta saaks seda vahehindamist meile selgitada, seda määruse kuulsat artiklit kakskümmend, mis äh, tänapäeval tekitab äh, suur, suurt segadust, sellepärast et komisjon saab kasutada välisaudiitoreid selle vahehindamise jaoks ja kui komisjon seda sätet ei muuda, siis komisjon peaks selgitama, miks ta nõuab välisaudiitorite kasutamist ja eh, niisiis ma nõuan, et kas eh, seda määrust muudetakse, et saaks rohkem eh, vabadust nende välisaudiitorite kasutamises või et te selgitaksite, miks te nõuate välisaudiitorite kasutamist ja mis puudutab nüüd poliitilist lähenemist rohkem, siis mina leian, et, et see fond täna on selline leevendusvahend ta äh, aitab meid natukene kaitsta globaliseerumise eest ja ma ei ole nõus äh, volinik Malmströmiga, kui oma uues kaubandusstrateegias äh, selles dokumendis, mis käsitleb rahvusvahelist kaubandust ja kui ta ütleb selles dokumendis, et me teame jah, et töökohad lähevad kasu, kasuma ka,, kaduma ja, ja Äh, EFG fond ei pea nendega tegelema, mina ei ole sellise lähenemisega nõus. me peame vaatama, mis on ikkagi kaalul, kui me räägime rahvusvahelisest kaubandusest, mitte me ei pea nägema kõikide mustades värvides nagu härra Martin, aga me peame arvestama rahvusvahelise kaubanduse nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid Ehm, me peame, me ei tohi alahinnata mõju teatud sektoritele, teatud eh, piirkondadele, sest see mõju võib puudutada töökohti ja me peaksime ette nägema ka siis eh, lähenemise võimalusi siis nende, nendes piirkondades, keda need asjad kõige rohkem puudutavad. nii et, et vastupidiselt sellele, mida komisjon oma eh, rahvusvahelise kaubanduse strateegias ette näeb, tahaksin ma öelda, et tuleb siiski laiendada Äh, fondi võimalusi, et äh, see suudaks ennetada teatud olukordi. me oleme rääkinud äh, Hiinale turumajanduse staatuse andmisest ja praegu hinnatakse, et kakssada viiskümmend tuhat töökohta või rohkem läheb kaduma, need on komi, peaaegu kolm, kolmsada miljonit töökohta satuvad halvemasse olukorda, niisiis äh, äh, Äh, kui nii palju töökohti läheb kaasa, äh, kaduma, kui Hiinale antakse turumajanduse staatus, siis ma arvan, et oleks ülim aeg sektoritele ja regioonidele anda vahendid äh, võimalike ohtude ennetamiseks ja saja viiekümne viie miljoni euroga loomulikult probleemi ei lahenda, vahendeid on vaja palju rohkem ja vaja on ka palju rohkem suutlikkust sellele fondile ja veel üks asi see puudutab äh, hindamist ja auditeid, ma arvan, et äh, kui vaadatakse äh, kuidas vahendeid on kasutatud, kui mingis regioonis mingi ettevõtte uksed suleb, siis toimub loomulikult ümberklassifitseerimine ja kui ühes regioonis kõik ühed sama sektori ettevõtted uksed sulevad, siis see kaheksakümmend viis protsenti ümberklassifitseerimise määr ei ole enam äh, mõistlik, nii et, et ma arvan, et äh, tuleks arvestada äh, reaalsust, tuleks arvestada seda, kuidas olu-, olukord võib kujuneda ühe tööstusharuga piirkondades ja täna hommikul ma kohtusin Euroopa Äh, väikekaupmeeste esindajatega ja neid kaudselt puudutab ähm, äh, piirkonna kõrvestumine ja nad küsisid, et miks kohalikud kaupmehed ei saa pöörduda globaliseerumisega kohanemise fondi poole, äh, sellepärast et nende piirkond on lihtsalt kõrbestunud, kuidas nad saavad jätkata äh, Äh, elu äh, selles piirkonnas ja edendada kohand-, kohalikku kaubandust, kui teatud piirko-, sektorid, majandussektorid täielikult kaovad, nii et, et äh, me peaksime kaasama mitte üksnes VKE-d ja ettevõtted, mis on seotud mingi konkreetse sektoriga, aga ka need kaupmehed, kes on teatud sektoriga võib-olla üsnagi kau-, kaudselt seotud. ja veel viimane asi, mida tahtsin mainida Äh, see äh, sekkumise määr kolmkümmend viis protsenti tuludest. Äh, ma olen nõus, et Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond ei ole vahend, et tagada sissetulek inimestele, kes töö on kaotanud, aga väga raske on töötada nende inimestega, kes ei ole kaotanud oma tööd üksnes, vaid kes elavad ka vaesuses Äh, ma arvan, et võiks anda nendele inimestele ka võimaluse katta kuidagi see kaotatud sissetulek äh, ja, sest vastasel juhul me äh, kahjustame ka piirkondade arengut, sest kaob piirkondade ostujõud. nii et, et ma arvan, et me peaksime olema palju paindlikumad, me peame arvestama ka nende inimeste sissetulekuid, kes on kaotanud oma töö, aitäh. Thank you eh,, madam. aitäh, proua Morin Chartier. Merci, madame la president aitäh, lugupeetud esinaine ja kõigepealt tahaksin tänada Mariana Harkinit selle suurepärase töö eest. ta on suurepärane eh, eh, globaliseerumisega kohanemise fondi ekspert. ta tõesti tunneb seda teemat väga hästi ja ta on ka väga aus inimene ja see näit-, selle tulemusena on tema töö tõesti austusväärne. esimene eh, asi, mida tahaksin rõhutada ja ma arvan, et seda pole veel mainitud, aga tahaksin öelda, et see fond on suuresti tundmatu. kas ta on tundmatu sellepärast, et meie Euroopa tasandil ei suuda seda reklaamida? ma olen näinud üsna palju liikmesriikide ministreid, kes pole sellest fondist teadlikud ometigi on just nemad need, kes peaksid äh, seda äh, fondi äh, oma riiklikul tasandil edendama ning seda fondi ei tunta ka regionaalsel tasandil. proua Arena viitas ka sellele oma sõnavõtus ning lõpetuseks, kas see fond on tundmatu sellepärast, et, et me ei taha seda fondi reklaamida või äh, ta on tundmatu sellepärast, et on mingid muud põhjused. mina kaitsen väga kirglikult globaliseerumisega kohanemise fondi, sest ma olen juba kahe tuhande seitsmendast aastast jälginud selle fondi tegevust ja ma olen näinud, kuidas see mõjutab töötajaid, kuidas see mõjutab olukorra koha peal, kuidas see mõjutab ettevõtteid, kui selle fondi vahendeid hästi kasutatakse siis see fond tõesti aitab ähm, äh, töötajate olukorda parandada ning mul on äh, mitmeid õpetlikke näiteid selle kohta, kuidas fondi on kasutanud, äh, kasutatud selleks, et ettevõtteid kaasajastada, kuidas luua uus, osta uusi tootmisliine, nii et, et ettevõtted said uue elu sisse. niisiis Euroopa sotsiaal, äh, globaliseerumisega kohanemise fond äh, annab tõesti lisandväärtust. olen nõus ka sellega, mida auditite ja kontrollide kohta öeldi. ma olen äh, tõesti näinud, et kontroll toimub väga mitmel tasandil ja võib-olla oleks vaja see kuue protsendi määr Äh, viia vastavusse kontrollide tasemetega, äh, sest mulle tundub, et äh, need kontrollid praegu häirivad fondi toimimist ja veel üks asi, mida tahaksin mainida, see on see, mida VKE-d võivad sellest fondist saada. me teame väga hästi, et kui tegutsetakse äh, regioonis, mida probleemid on tabanud, kui töötatakse mõne äh, suurettevõtte filiaalis, äh, siis me teame, et on selliseid VKE-sid, kes on saanud globaliseerumisega kohanemise fondist kasu. ma võin rääkida siin, tuua näiteks Portugali tekstiilitootjaid ja nõnda edasi jah, VKE-d on äh, saanud äh, globaliseerumisega kohanemise fondi vahenditest abi ja ma arvan, et see on midagi, mida me kõik peaksime ühiselt toetama, äh, sellepärast et see ei saa olla lihtsalt selline fond, millest saavad kasu ainult suured ettevõtted. töötajad nendes piirkondades peavad saama samuti juurdepääsu globaliseerumisega kohanemise fondi vahendisele. niisiis, mina äh, leian, et me peaksime hoolitsema selle eest, et fondi areng oleks selge ja arusaadav ja et see teeniks äh, alati äh, töötajate huve ja seetõttu toetan ma täielikult seda, mida Mariann on öelnud selle kohta et äh, meil on vaja äh, arvude osas selgus majja saada. ja lõpetuseks veel üks küsimus, mis puudutab äh, globaliseerumisega kohanemise fondi ja majanduskriisi. me ei ole saanud jagu teatud probleemidest, eriti just kriisi kõrghetkel ning ma arvan, et täna teatud sektorites Äh, tuleb endiselt lähtuda sellest, et me oleme kriisi tingimuses, sellepärast et muidu ajame selle globaliseerumise kohanemise fondi teistega segi ja seda ei oleks vaja teha. mina olen selle vastu, et me liidame äh, äh, sotsiaalfondi ja globaliseerumise kohanemise fondi, need ei ole samad asjad, aitäh. Thank you, Ole Kristjanson. aitäh, Ole Kristjanson. aitäh, proua esimees suur tänu raportöörile väga hea raporti eelnõu eest. mul on üks äh, muudatuse soov, lõige kuus, kus räägitakse EGF-ist kui sekkumismeetmest siis, kui lähevad töökohad kaduma ja et äh, Euroopa Liidu tasandil tuleks ka äh, kaubanduspoliitikat hinnata. minu arvates see ei ole õiglane ei Äh, tööandjatega, töövõtjate jaoks, sellepärast et tegemist on ju kaubandustülidega, mis on äh, Euroopa Liidu tasandilt äh, tekitatud. ei ole nii, et ettevõtjad oleks süüdi või töövõtjad oleks süüdi, aga nemad on need, kes koormat kannavad. näiteks Vene sanktsioonid praegu kuigi see mõjut-, mõju Euroopa majandusele on piiratud, on siiski olnud mõju puuviljaturule olnud suur. ja see tähendab seda, et väike rühm kannab selle Euroopa Liidu ja Venemaa konflikti mõjusid, tuhanded äh, töökohad on läinud kaduma, see embargo mõjutab erinevaid piirkondi ja tööstusvaldkondi erinevalt Euroopas ja sellepärast parlament peaks nõudma EGF-i ülevaatamist ja sinna tuleks lisada klausel, kus räägitakse toetusest ettevõtjatele ja töövõtjatele, keda mõjutavad äh, kaubandustülid, aitäh! Thank you to the commission aitäh, kas komisjon soovib midagi lisada, enne kui proua Haakin saab lõpetuseks sõna, palun? hästi lühidalt, äh, kuna te palusite lühidalt teha. kõigepealt proua Haakini raport on väga kasulik ja siin on väga selgelt välja toodud see muutus, mida uue määrusega sisse viiakse selleks, et teatud probleemidest üle saada, mis kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani välja tulid. me oleme nõus et EGF on solidaarsuse meede selleks, et kriisiolukordadega tööturul hakkama saada. aga tahaksin teile meenutada, et Sotsiaalfondil on selged investeerimisprioriteedid, tuleb toetada ettevõtteid, mis näevad muutusid ette ja samamoodi tuleb toetada sealseid tööandjaid, nii et me ei leia, et EGF peaks vabakaubanduslepingute mõjusid kandma, sellepärast et globaliseerumisfondiga tuleks ette näha muudatusi nii et äh, see saja protsendi määr ei ole realistlik, äh, sest äh, alati on võimalik jõuda ainult saja protsendi inimesteni, mitte rohkemateni ja eesmärgid, mida liikmesriigid paika panevad. komisjon on tihti nõudnud rohkem informatsiooni liikmesriikidelt, nüüd uue määrusega tuleb neil kuus kuud pärast sekkumist lõppraport esitada ja siin tahaksin välja tuua teatud liikmesriigid, kes ei ole soovinud oma taotlusi ja lõppraporteid läbipaistvaks teha, aga täna on äh, neid liikmesriike, kes on oma raportid avalikustanud, nad on suureks eeskujuks. kaks korda aastas toimub meil kohtumine ähm, globaliseerumisfondi riiklike koordinaatoritega ja me ütleme neile, et kui liikmesriik valmistab taotlust ette, siis nad peaksid ka artikkel neli lõiget kahte kasutama ehk et EKE-d tuleks kaasata, aga siin on öeldud, et äh, meil on praegu administratiivsed äh, probleemid äh, Äh, taotluste esitamisega, eriti just VKE-de puhul, aga see ei tähenda seda, et me liikmesriikidele toetust ei annaks. ja EGF-i koordinaatorite kohtumisel liikmesriigid tutvustavad oma juhtumeid, nii et tegelikult on see ka hea koht liikmesriikide esindajatele, kus nad saaksid rohkem informatsiooni nende juhtumite kohta, kus rahastus on siiamaani juba tagatud Euroopa Parlament on ka juhtumite ka hindamisse kaasatud. suur tänu, et olete kinni pidanud ka nendest lühendatud tähtaegadest ja siiamaani me oleme saanud kasutanud andmeid ja tõendeid ainult siis, kui taotlused on rahuldatud. nii et meil on sada kolmkümmend üheksa juhtumit ja me saame ainult neid analüüsida. üks juhtum on siiamaani, üks taotlus on siiamaani tagasi lükatud, nii et äh, see määr on väga väike. me pole siiamaani kuulnud kunagi, et EGF-ist oleks äh, vahendid kadunud, seda ka rakendamisnõudete pärast Ehm, me koostame ainult ühe auditi, nii et äh, tegemist on tõesti küsimusega, et me peaksime riiklike auditeerimisinspektoritega kokku leppima nendes küsimustes ja tähtis oleks ka see, et siis oldaks ka nõus riiklike audiitorite hinnanguga. suur tänu selle väga üksikasjaliku raporti eest me oleme nõus suurema osa punktidega ja me leiame, et muidugi saab alati paremini. aga praegu on meil vaja kõigepealt saada rohkem kogemusi ja me kavatseme liikmesriikidega ka aktiivselt koostööd jätkata. aitäh! aitäh ja proua Haakin, palun! aitäh! mul on kõigest kaks minutit äh, ja noh, räägingi siis kaks minutit äh, ma ei tule tagasi nende punktide juurde, mida juba siin arutati, panin kõik kirja, mida öeldi ja lihtsalt lühidalt tulen nende punktide juurde, mida me oma esimeses arutelus ei arutanud. esiteks oli see, mida teie mainisite, proua esimees, selle raamistiku kohta. ma peaksin sellega teist rohkem rääkima, ma ei kujuta ette, kuidas see siin toimiks, aga muidugi olen valmis seda arutama see tõsiasi, mida väga paljud liik-, liikmed välja tõid, et Euroopa Liidu tasandil ei ole meil piisavalt teadmisi ja tõesti, see on väga põhjendatud, et nii öö, poliitikute kui ka töötajate rohkem oleks, töötajate hulgas oleks vaja rohkem informatsiooni jagada ja see, mida Maria Reena ütles, see lisandväärtus on tähtis, kui me seda ei saavuta, siis EGF tegelikult ei aja oma asja korralikult ja väga paljud äh, kõnelejad võtsid äh, sõna ja nad ütlesid ka seda, et me peame olema palju aktiivsemad äh, VKE-dele kasu tagamises komisjon ütles, et lõppraporteid ei ole võimalik alati avalikustada või et liikmesriigid ei tee seda, aga ma arvan, et väga hea on, kui parlament esitaks selle nõudmise ka. Äh, kolleeg Kristjansen, ma arvan, et see lõige kuus, selle eesmärgiks oli see, et kui vaadata eelmist komisjoni ettepanekut praeguse määruse kohta, siis nad tegid ettepaneku, et äh, talunikud oleksid kaasatud. parlament ei olnud toona sellega nõus. nimelt äh, tundus olevat tegemist mingi kahtlase äh, diiliga, mis võib siis väga mõjutada teatud põllumajandussektoreid, aga see, mida teie ütlesite, on natukene teine asi. ja ma olen valmis seda arutama. ma nimelt ei tahtnud, et iga kaubandusvolinik, kas praegune, eelmine või tulevane, võiks tulla mõttele, et meil on siin sada viiskümmend miljonit aastas kasutada ja et seda võiks vaadata kui vahendit, ähm, mida saab siis ka praeguste kaubandusettepanekute puhul äh, kasutada. aga teie räägite siin hoopis konfliktidest, võib-olla selle puhul võiks kasutada ma panin kõik kirja, isegi kui ma ei kommenteeri seda, nii et ärge kartke, et ma oleks unustanud, mida te ütlesite, aga aeg on otsas ja sellepärast peame lõpetama. aitäh, ütleb esimees. vähemalt saite aru, et äh, kõik on valmis tõesti vägagi panustama teie töösse. globaliseerumisega kohanemise fondi puhul siis muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne viies aprill, nii et aega pole palju ja muudatusettepanekud vaatame läbi kahekümne neljandal mail, viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juunil hääletame tööhõivekomisjonis ja arvatavasti läheb see raport täiskogule pärast suvepuhkust, arvatavasti septembrikuus. ma arvan, et äh, oleme nüüd äh, päevakorra tänaseks ammendanud ja me kohtume uuesti homme hommikul kell üheksa, alustades kaubanduskokkulepetega äh, Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahel. nii et äh, korralik ja hea stardipauk homme hommikuks. kohtume homme. I am losing my voice. But it... Uh,